Äh, Euroopa Parlamenti, mul on väga hea meel, et me saame koostööd teha Transpordikomisjonis, mis on Euroopa Parlamendis väga oluline komisjon. tegemist on komisjoniga, mil võib olla iga Euroopa kodaniku elule positiivne mõju. ma tahaksin nüüd rääkida edasi päevakorrast siis äh, päevakorras on meil selle komisjoni eesistuja ase, esimehe ja aseesimehe valimine ning ma tahaksin öelda teile ka seda, et meil on neli aseesimeest selles komisjonis, nagu oli ka eelmise koosseisu puhul. ja me peaksimegi nüüd koheselt minema komisjoni esimehe valimise juurde ja siis valime aseesimehi. meil on vaja vähemalt veerandi liikmete kohalolekut selleks, et valimistega saaks edasi minna ja kuna veerand on vähemalt kohal, siis ma paluksin nüüd poliitiliste fraktsioonide esindajatele öelda, millised on nende ettepanekud esimese kohale palun, härra Lifted. suur tänu, ma pean tunnistama, et on nüüd esimene kord, kui ma palun siin sõna ja tõepoolest on väga hea meel mul siin olla. nii et mul on ülesanne meie fraktsiooni nimel esitada ka kandidaat meil on siin üks inimene, kes on komisjonis töötanud ilmselt kõige kauem. tema on praktiliselt selle komisjoni asutajaliige, kes on väga pädev, väga sõnaosav ning ta tõepoolest valdab transpordivaldkonda väga hästi. jätkan siis inglise keeles. härra Brian Simson on minu ettepanek esimehe kohale Domnule Simson, aktseptați kandidatura? härra Simson, kas te olete nõus sellega, et teid on esitatud esimehe kandidaadiks? ma näen ka seda, et te olete esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni. kuna te olete ainuke kandidaat, siis ma arvan, et ma teeksin ettepaneku, et härra Simson äh, valitakse komisjoni esimeheks ja palun andke märku acum îl voi invita pe domnul uh, președintele. nüüd ma palun siis transpordikomisjoni esimeest, et ta võtaks, uh, istuks oma kohale ja võtaks koosoleku juhatamise üle. it's an adventure. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? yeah. Do we do them one at a time, yeah? yeah. Okay. niisiis. järgmiseks punktiks meie päevakorras on aseesimeeste valimine aseesimeeste kohti on neli. nii et kõigepealt esimene aseesimees. kas on ettepanekuid kandidaatide osas? palun, Mattias. Äh, suur tänu, armas Brian, kõigepealt ma sooviksin teid õnnitleda, et te olete saanud äh, transpordikomisjoni äh, esimeheks, ma ei tea, kui vana peab olema, et komisjoni esimees olla, aga igal juhul äh, väga tubli töö. ma usun, et te olete üks vanematest liikmetest, olete siin olnud kõige kauem, te olete oma võimekust ka varasematel aegadel tõestanud ning ma soovin teile edu ja äh, Rahvapartei nimel õnnitleme teid ning ma tahaksin ära kasutada seda võimalust nüüd ka selleks, et härra Riiket esitada esimese aseesimehe kandidaadiks Rahvapartei poolt, suur tänu. Thank you, Mats. I don't think we have any other nominations for the ma arvan, et esimese, esimehe, aseesimehe kohale muid ettepanekuid meil ei ole tahaksin küsida, kas asendusliige võib saada ka aseesimeheks, et äh, ma arvasin, et see ei olnud võimalik, kas see reeglid on sellega muudetud siis? mida mulle öeldakse, et teda võib esitada kandidaaks kuid äh, Rahvapartei peab ta tegema täisliikmeks lähitulevikus, ma ei tea, mida see lähitulevik küll tähendab. vastus on see, et ma ei tea. kuid mulle on öeldud, et äh, see on võimalik. palun kinnitage oma ettepanekut. Also ganz kurz, Herr Vorsitzender, ich würde vorschlagen nii et äh, mina teen siis ettepaneku, et me aktsepteerime tema kandidatuuri täna ja Rahvaparteis siis septembris esimesel koosolekul me kontrollime tema liikmesaatuse üle. nii et tõepoolest, äh, palun andke nimi uuesti. Erster Vizepräsident Herr Rike. nii et äh, ettepanek on tehtud härra Friede nimel, teisi ettepanekuid ei ole. Well, we'll, Mr Rike is there, we'll see him when he, when he comes up. Can I declare Mr Rike? härra Rike on valitud esimeseks aseesimeheks ja palun andke aplodeerimisega märku oma heakskiidust. Who's next? The second vice presidency.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 härra Bradburn. suur tänu, ma sooviksin samuti õnnitleda äh, teid valimise puhul ja ma olen kindel, et me võime usaldada, et te alustate kõiki koosolekul õigel, õigeaegselt konservatiivide reformistide nimel tahaksin äh, esitada teise asi, aseesimehe kohale härra Peeter Van Daleni härra Van Dalen on kandidaat, teisi kandidaate ei ole. härra Van Dalen, palun. Third... kolmas aseesimees, härra Laisvil, palun. suur tänu. ma harjun juba selle rolliga ära kolmas aseesimees, kes oli ka eelmise koosseisu puhul Äh, aseesimees siis on Silvia Adriana Ticao. teisi kandidaate ei ole. kas me oleme valmis valima kolmanda aseesimehe kohale, proua Ticao't, lihtsa heakskiidu teel, palun neljas aseesimees, härra Kross, palun. ja sooviksin soovida oma kolleegi Tiiter Koch. teisi ettepanekuid ei ole ja palun, härra Koch on valitud Okay, before I bring in Mr Sturks, can I just enne kui ma jätkan härra Sturksiga, siis ma tahaksin äh, meenutada, et äh, seda koosolekut kantakse ka internetis üle, web streaming ja komisjoni, komisjonide koosolekuid ähm, kantakse üle äh, ja üha rohkem neid tuleb, nii et see on väga lihtne struktuur. kui ta lülitab mikrofoni sisse, siis äh, kaamera jälgib ka teid. komisjonide asutavad äh, koosolekuid on samuti internetis näha ja ma tahtsin, et oleksite sellest teadlikud, et äh, seda koosolekut saab internetis jälgida automaatne aktiveerimine mikrofoni abil on asi, millest me tahtsime teil lihtsalt, teil lihtsalt teada anda. nii et härra Sterks. jah, suur tänu. meie fraktsioon, liberaalid, meil ei ole aseesimehe kohale kandidaati, kuid ma tahtsin siiski teid õnnitleda, esimeest ning aseesimehi. ma ei usu, et äh, peaks tekkima mingeid raskusi koostöö osas. kindlasti on meil eriarvamusi erinevates küsimustes, kuid äh, meie esimehel on väga palju kogemusi ning minevikus ta on ka näidanud, äh, et ta on väga kompromissialdis. aitäh oh,! härra Kramer. suur tänu! ka mina sooviksin roheliste nimel härra Simson ning aseesimehed teid õnnitleda valimiste puhul. ma sain teada valimiskampaania käigus, et pärast keskkonnakomisjoni oli just transpordikomisjon see, kes on kõige rohkem õigusloomega tegelenud ning seega siis tahaksingi soovida teile palju edu järgnevaks viieks aastaks. ilma transpordipoliitikata ei ole meil võimalik võidelda kliimamuutuste vastu, see on meie laste tulevik, meie lastelaste tulevik. nii et eh, soovin teile kõikidele palju edu. Thank you, Michael. Well, can I just say to all... suur tänu ja tänu kõigi, kes sõna võtsid ma tahaksin teid tänada teie lahkete sõnade ja õnnitluste eest. ning nagu ma juba oma fraktsioonis ütlesin, siis on tõepoolest ähm, raske mõista seda, et aastal kaheksakümne üheksa ma tulin siia äh, ühe noorima liikmena ja, ja nüüd seekord ma olen saanud esimeheks, olles üks pikemalt siin äh, viibinud liikmeid, kuid äh, tõepoolest selles on mulle suur au, et ma olen transpordikomisjoni esimees. nüüd, nagu te teate mind, siis äh, mina olen oma elu parlamendis veetnudki praktiliselt siin komisjonis ja see ongi see, mida ma olen tahtnud teha, sest ma pean tõepoolest transpordi ja turismi valdkonda väga oluliseks ma annan teile oma lubaduse, et esimesena, esimehena ma olen avatud ja õiglane, nii palju kui võimalik. püüan rääkida korralikku inglise keelt, mitte minu oma tavapärast inglise keelt. kui te peate mulle andestama, kui erutushetkel ma lähen üle oma Lancashire dialekti juurde, dialekti juurde, mille üle ma olen väga uhke, oma juurte üle. kuid äh, hea meelega teen teiega edaspidi koostööd ning ma usun, et see komisjon järgib ka edaspidi äh, koostöö ja kompromissi traditsioone, mis meil on alati aus olnud, selleks, et saavutada edasisi suuremaid ja tähtsamaid tulemusi, nagu Michael juba mainis, et meil oleks tõhusam, turvalisem, keskkonnasõbralikum transport terves Euroopa Liidus. nii et äh, ma ootan huviga teiega koos töötamist, täites siin oma rolli, olles selle komisjoni esimeheks ma tean, et see on kindlasti edukas koostöö, sest ma tean, et transpordiinimesed nagu teie isegi kindlasti seda edu ka silmas peavad. nii et suur tänu teie lahkede sõnade eest ja suur tänu selle au eest, mida te olete mulle äh, usaldanud ja ma tahan teiega kindlasti väga tihedat koostööd teha, aitäh! So has anybody any items of kas kellelgi on veel äh, soovi tõstatada küsimusi muude küsimuste all? Ines, tänan, esimees. kõigepealt, Brian, ma tahan sind õnnitleda südamest äh, sellel ametikohal valimise puhul, sa oled selle igati ära teeninud. ma tahtsin muude küsimuste all teha ettepaneku et me käsitleksime eh, komisjonipoolset kompromissi, mille ta tegi enne Euroopa valimisi ning kutsuksime Peter Hutchinsoni eh, komandöri, kes juhtis eh, Somaali piraatide vastast võitlust. me teame, et olukord võib sügiseks halveneda ja seetõttu on oluline äh, kutsuda äh, Peter Hutchinson komisjoni, eriti arvestades seda, et me praegu töötame välja oma eelarvet ja strateegiat ja komisjon ei ole veel oma ülesandeid täitnud, vastavaid meetmeid rakendanud ja seetõttu meil on võimalik kuulata komandörile, kuidas parlament saaks abistada. kui te lubate mul vastata, siis ma arvan, et vastuseks teie palvele ma tegutsen järgmiselt, meil on ees koordinaatorite koosolek ja me paneme selle punkti päevakorda ja nii nagu eelmise parlamendi koosseisul me kutsume kohtumisele ka piraatlusevastase võitluse komandöre ja ma nõustun teiega. ja kas te nõustute sellega, et me arutame seda koordinaatorite koosoleku päevakorra raames? kas on veel muid küsimusi? kui mitte, siis ma tahaksin teile meenutada, et homme toimub lühikene komisjoni koosolek kell üheksa Jan hoones neli kuu kaks, neli kuu kaks kell üheksa homme hommikul. ja sellele järgneb koordinaatorite koosolek. see on teadmiseks nendele, kes on koordinaatorid, koordinaatorite koosolek toimub kell üksteist samas ruumis. kui rohkem küsimusi ei ole, ma kuulutan komisjoni asutava koosoleku lõppenuks. tänan teid kõiki osavõtu eest ja ma õnnitlen aseesimehi nende valimise puhul.